esimene hääletus on nimeline hääletus, seega pange valmis oma hääletuskaardid we'll just do it. The voting begins. ημερήσια διάταξη. Hääletus algab. Esimene hääletus päevakorras on lihtmenetluse alusel lepituskomisjoni puudutav hääletus elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste ühine reguleeriv raamistik. panen selle hääletusele, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? Έχετε ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να ψηφίσετε. 10 kümme minut-, sekundit on teil aega hääletamiseks. Six, five, four, three, two, ena. kolm, kaks, üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada kümme poolt, nelikümmend vastu. õnnitlused proua Trautmannile järgmine punkt, härra Stasi raport, lihtsustatud menetlus pestitsiidide statistika lepituskomitees heaks kiidetud. härra Staas on soovinud sõna collega's, eh, eventjes de toelichting, dit is het eh, austatud kolleegid, väike selgitus. tegemist on kolmanda raportiga selles osas, mis puudutab pestitsiidide kasutamist. eelmise koosolek, eh, koosseisuga me võtsime vastu määruse, mis puudutas pestitsiidide turule lubamist ja võtsime vastu ka õigusakti pestitsiidide kasutamise osas ja nüüd see määrus on kolmandaks osaks sellest teemast. ja me pidime kasutama lepituskomiteed, sellepärast et parlamendi eelmises koosseisus oli pro-, probleeme sellega ja teisel lugemisel ei olnud piisavalt äh, kohalolekut selleks, et teise lugemisega oleks saanud lõpetada. ja ma pidin ka sõna võtma sellepärast, et Rootsi eesistujana ja Tšehhi Vabariik eesistujana. et, et ma peaksin neid tänama tänu nende headele suhetele parlamendiga ja pärast seda, kui ma kirjutasin eesistujale kirja, suutsime me selle raporti päästa ja tagada selle, et me saaksime teksti sellisena vastu, hääletusele panna, nagu ta teisel lugemisel välja pakuti, aitäh! suur tänu, härra raportöör! panen raporti hääletusele, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, poolt viissada kaheksakümmend üks, üheksateist vastu. õnnitlused härra Stasile. järgmine päevakorrapunkt on proua Kergende Ödenbergi raport ühenduse rahaline abi üle-euroopaliste võrkude valdkonnas. jällegi nime, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, poolt viissada kaheksakümmend neli, vastu kakskümmend neli. õnnitlused. täidu lugu. A sein äh, Masch- härra Peenus on nüüd sõna. hääletusseade ei toiminud. okei okay.. If it's, it's, it's recorded in the minutes. Mrs Beres, you have the floor. see on protokollis kirja pandud. proua Beres, sama probleem, hääletusseade ei tööta. kirja Severin, ehk ta on äh, härra Severin me saadame teile samuti abilise. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία. Järgmine punkt. Lihtsustatud menetluse alusel härra Kirkhopi raport. Europoli teabe konfidentsiaalsust käsitlevad, käsitlevad eeskirjad. Lugupeetud kolleegid, libe komisjon on teinud ettepaneku, et parlament lükkab tagasi selle ettepaneku kui te olete komisjoniga nõus, siis te peate hääletama vastu. kas see on arusaadav? kui see kõlab suhteliselt ebamõistlikult hääletada vastu, aga niisugune on libe komisjoni ettepanek. tegu on nimelise hääletusega, kolleegid, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nõukogu ei ole kohal. seega läheb see raport automaatselt tagasi asjaomasesse komisjoni. järgmine on proua Intveldi raport rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega. sellega täpselt sama asi kui eelmisega, kui te olete selle tagasilükkamisega nõus, siis palun hääletage vastu. tegemist on nimetlise hääletusega ja hääletus on avatud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud jällegi ning läheb tagasi vastavasse komisjoni. järgmine on härra Albrechti raport, mis käsitleb kolmandaid riike ja organisatsioone, kellega Europolil on kokkulepped. nimeline hääletus, hääletus avatud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud ja läheb samuti komisjoni tagasi nüüd härra Dias de Mera raport Europoli analüüsimiseks koostatud tööfaile käsitlevad rakenduseeskirjad. jälle sama menetlus, kolleegid, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. samuti tagasi lükatud ja läheb tagasi komisjoni. nüüd Kirkhope'i raport, Kirkhope'i raport. mis käsitleb kohtuekspertiisi laborite tegevuse akrediteerimist. vabandust, me ei ole veel härra Kirkhopi raporti juures, praegu on tegemist äh, proua Alfano raportiga, mis puudutab hoopiski Euroopa kriminaalpreventsioonivõrgustiku loomist, nimeline hääletus avatud suletud. samuti tagasi lükatud, läheb tagasi komisjoni ja nüüd alles jõuame härra Kirkhopi raporti juurde, kohtuekspertiisi laborite tegevuse akrediteerimine. sama menetlus, nimeline hääletus, hääletus on ala, ava-. hääletus on lõppenud. samuti tagasi lükatud ja läheb tagasi komisjoni järgmine päevakorrapunkt on Moreira raport makromajanduslik finantsabi Gruusiale. nimeline hääletus. kolleegid, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada viiskümmend poolt, viiskümmend viis vastu ja õnnitlused härra Moreirale. vabandust, veel üks härra Moreira raport oi, vabandust, proua Karnalis on sõna, palun. vabandage, kas te võiksite minu juurde saata tehniku, sest et mu seade ei tööta. jah, teeme seda kohe. mul on seesama probleem, ka minu seade ei tööta palun tõstke kõik kolleegid käed, kellel on probleeme hääletusseadmega, palun tehke seda, kui seade ei tööta, palun tõstke käed. tundub, et meil on kaks inimest, kelle seade ei tööta ja nüüd me läheme järgmise Moreira raporti juurde. makromajanduslik finantsabi Armeeniale, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada kaheksakümmend poolt, kakskümmend üheksa vastu. ja nüüd me läheme edasi Ramsdorfi raporti juurde, makromajanduslik finantsabi Serbiale, nimeline hääletus avatud. hääletus on lõppenud. viissada kaheksakümmend kolm poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud, õnnitlus härra Randstorf, järgmine Vinkleri raport, makromajanduslik finantsabi Bosniale ja Hertsegoviinale, nimeline hääletus, mis on nüüd avatud. hääletus on lõppenud viissada kaheksakümmend kolm kahekümne kolme vastu, vastu võetud, õnnitlused härra Vinkler, nüüd tuleb Pullmani raport, ühine käibemaksusüsteem. samuti nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada seitsekümmend kuus poolt, kuuskümmend üks vastu, suurepärane härra Pullman. nüüd proua Rosbachi raport mis käsitleb Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitsekonventsiooni teisel ja kolmandas lisas tehtavaid muudatusi. hääletus on avatud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuussada kakskümmend neli poolt, kolmkümmend vastu. õnnitlused, proua Rosbach. proua Keringeri raport nüüd see on Euroopa Liidu ja Taani vaheline leping, mis käsitleb tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu ja kohtuväliste dokumentide kätteandmist. jällegi nimeline hääletus, kolleegid, ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuussada viiskümmend üks poolt, üheksateist vastu, veel üks proua Keringeri raport ning see käsitleb Euroopa Liidu ja Taani vahelist lepingut kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades. see on nimeline hääletus ja see on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuussada nelikümmend kaheksa poolt, üheksateist vastu, palju õnne, proua Keringer. nüüd proua Fraga Estevese raport, mis puudutab süvaleste varude taastamise kava, nimeline hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud kuussada kolmkümmend kaheksa poolt, seitseteist vastu, suurepärane, proua Fraga. järgmine härra Kohi raport. pea, e, mis puudutab Euroopa Ühenduse ühinemist üheksanda mai rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga, hääletus avatud, hääletus suletud vastu võetud, kuussada nelikümmend poolt, seitseteist vastu, palju õnne, härra Koh, proua Vallise raport ühe, üle, ülalpidamiskohustuse suhtes kohaldatavat õigust käsitlev protokoll, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuussada seitseteist poolt, kakskümmend kolm vastu, palju õnne, proua Vallis minu masin ei tööta, ütleb jällegi keegi delegaat, kohe tuleb tehnik, vastatakse talle, järgmine on Zvijevka raport. Tobi, Tobias Flügril puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus. tema oli pikka aega, on olnud Euroopa Parlamendi liige ja ma ei tea, kas vastav komisjon ikka arvab veel, et me peame selle raporti küsimuses hääletama. aga igal juhul ma panen selle hääletusele, ei ole tegu nimelise hääletusega, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on härra Zajersi raport, mis puudutab kohandamist kontrolliga regulatiivmenetlusega ning selle viies osa. siinkohal tahaksin öelda, et muudatusettepanekud üks kuni kümme on tagasi võetud. niisiis, me hääletame praegu muutmata ettepaneku osas niisugusel kujul, nagu ta esialgselt oli. kes on poolt? kes on vastu? vastu tagasi lükatud. kas te tahate selle ettepaneku tagasi võtta, komisjon? härra Saja, kas te soovite sõna? härra Dimas ma arvan, et me ei võta seda ettepanekut tagasi. Τώρα συνεχίζουμε στις ε, ψηφοφορίες ε, ε, τροπολογιών 11 και 12 που ακολουθούν. Τροπολογία 11 στη... On veel mõned muudatusettepanekud. Muudatusettepanek 11, mis kuulub lõike juurde 2. Kes on selle poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Muudatusettepanek 12, lõige 2, poolt vastu, erapooletuid samuti vastu võetud ning lõplik hääletus, nimeline hääletus, kolleegid, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuussada kakskümmend kaks poolt kaheksateist vastu. ja viimane hääletus, kolleegid, härra Alvaro raport arvutite kasutamise kohta tollivaldkonnas. härra Luhan on enne hääletamist sõna palunud. aitäh, härra president, ma tahaksin Rahvapartei nimel paluda muudatusettepaneku kakskümmend seitse osas eraldi hääletust, see käsitleb Eurojustile ja Europolile täielikku juurdepääsu andmist andmebaasidele ning ma paluksin kõiki kolleege, et ei hääletaks selle muudatusettepaneku poolt, aitäh. E, e- härra Luhan, paraku tegelikult on aeg juba otsas niisuguse taotluse esitamiseks. paraku sellist paraku ei ole enam aeg niisuguse ettepaneku tegemiseks, kui aga meie koda on nõus sellega, siis me võime lõike seitseteist välja võtta. nii et kes on selle poolt, et selle poolt eraldi hääletada? kes on vastu? see taotlus on tagasi lükatud. see on minu lemmikosa kõikidest menetlustest, aga teeme siiski elektroonilise kontrolli, elektrooniline kontroll on avatud. kontroll on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend viis häält on selle vastu. niisiis liigume edasi härra Alvaro raporti osas hääletamisega. meil on komi-, komisjonilt terve plokk muudatusettepanekuid, kes on nende poolt, kes vastu, erapooletud, need on vastu võetud. nüüd nimeline hääletus, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lük-. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse on tagasi võetud, nüüd me hääletame ainult veel muudatusettepaneku kakskümmend osas, kes on muudatusettepaneku kakskümmend poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, need on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud nüüd kolmkümmend kaheksa kuni nelikümmend kaks, kes on poolt, kolmkümmend üheksa kuni nelikümmend kaks. see, need on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? see tähendab, et muudatusettepanek üheksakümmend langeb ära Äh, muudatus, et parandatud ettepanek, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus, elektrooniline hääletus on avatud Alvaro raporti osas. see ja mu hääletus on lõppenud. see on vastu võetud nelisada kaheksakümmend poolt, sada kolmkümmend kuus vastu. palju õnne, härra Alvar!